Votmans äh, ja asendab äh, proua Annemani Neits-Autenbrocki ja proua Annelen van Bossut asendab härra Louis ideed lähtuvalt kodukorra artiklist äh, seitse ja kodukorra artiklist neli võtab parlament teadmiseks need ametisse nimetamised, ma tervitan kolleege ja annan neile teada, et nad